viimastest aastatest, samast ajast, kui te ise käisite Tšernobõlis, äh, tollal oli ette nähtud ka ülevaateklausel, aga seda ülevaateklauslit seni pole rakendatud, aga veel kord siis suur tänu, et äh, üritasite meile vastata. suur tänu, härra Peelet, kallid kolleegid, äh, arutelu selles küsimuses on nüüd siis lõppenud ja hääletame homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt komisjoni avaldus äh, VKE-de rahastamist toetavate Euroopa Liidu vahendite läbivaatamise praktilised küsimused seoses järgmise programmiperioodiga. Äh, lubage tänada või tervitada siin volinik Dajanit, kellele ma kohe annan ka sõna. aitäh, härra president austatud parlamendiliikmed, küsimus, mis meie ees hetkel on, Äh, on see, kuidas kavatseb komisjon aidata FKE-del iseennast äh, rahastada selleks, et nad saaksid kasvada. aasta kaks tuhat kakskümmend strateegias lubasime keskenduda majanduskasvule, mis põhineb teadmistel ja innovatsioonil. ettevõtjad, kes loovad uusi ettevõtteid, äh, algatavad uusi mõtteid, loovad uusi töökohti ning toovad ka, ka majanduskasvu peame kindlustama, et nendel ettevõtetel oleks ligipääs vajalikule rahastamisele. ja eriti just, mis puudutab innovatsiooni rahastamist, sest ütlen seda veel ja veel, ei saa saavutada majanduskasvu konkurentsivõimet ilma innovatsioonita. kõige esmane meie ettepanekute hulgas on see, et tahame rõhutada, kuivõrd oluline on teadustöö ja innovatsioon. nagu meie äh, rahastamise innovatsioonialane roheline raamat ütleb, mille me vastu võtsime eelmisel nädalal, tahame me saavutada ühtseid instrumente, mis raha, lihtsustatuksid asju, lihtsustavad asju meie partneritega ning tagavad ka suurema lägi, läbipaistvuse turul Äh, paindlikkuse ja lihtsustamine on märksõnad meie tuleviku ettevõtmiste jaoks. Äh, mille eesmärgiks on edendada kasvu ning toetada FKE-sid Äh, ühendamise, ühenduse rahastamisprogrammid peaksid olema ligipä-, lihtsalt ligipääsetavad kõikidele Euroopa Liidu ettevõtetele, eriti just nendele, kellel on kasvupotentsiaal. selleks, et seda eesmärki saavutada, olen ma veendunud, et need instrumendid, mis puudutavad FGE-sid, peaksid äh, äh, koondatama äh, ühtseks kasvu- ja konkurentsivõime programmiks, pidades silmas, mida me oleme senini õppinud, eriti just selleks, et eh, kindlustada, et meil oleks vastav eh, paindlikkus, et me saaksime reageerida majanduse ja turu muutustele järgmise eh, rahastamisprogrammi perioodil. seetõttu tahab komisjon keskenduda finantsinstrumentidele, mis aitaksid meil liikuda süsteemist, kus raha põhimõtteliselt antakse laenupõhisele süsteemile, mis eel, eelistaks neid ettevõtteid, kellel on mõistlik ja teostatav äriplaan, peame kindlustama, et riskikapital nendes kuulsates raamprogrammides ka kättesaadavaks saab senini on süsteem hästi töötanud, oleme aidanud sadat tuhandet FKE-d ning programmi lõpuks on see arv üle kolmesaja tuhande. tahaksin ka rõhutada, et esimene põlvkond Euroopa riskikapitali investeeringutest äh, nägi kasumi, äh, seda, et kasutati seda üheksakümne kaheksa protsendi määral kui ainult kahe protsendiga sellest rahastamisest aitasime me suurel hulgal FKE-dest Euroopas kasvada. teine oluline aspekt on see, et see ei tohiks olla bürokraatlik äh, seda saab teha otseselt suheldes omaenda kohaliku pangaga, see tähendab seda, et ei peaks pöörduma Brüsseli poole selleks, et raha saada. ligipääsu küsimus on alati olnud meie jaoks oluline. paar päeva tagasi palus nõukogu komisjonil sisse viia ühenduse tasandil riskikapitalisüsteem ning komisjon kavatseb ka sellele palvele vastata, sest et me jagame neid muresid nende lünkade üle, mis on riskikapitaliturul oleme täiesti teadlikud sellest, et laenutagatissüsteemid on aidanud päris paljusid ettevõtteid Euroopas ning komisjon on veendunud, et äh, laenutagatised on vajalikud ka regionaalsel ning Euroopa tasandil, nii et äh, me oleme loomas tervet rida äh, instrumente, mis on suunatud just FKE-dele ja palume kõikidel liikmesriikidel, kes on oluliselt väga olulised, mis puudutab struktuurifondi kulutusi ja aidata meid meie püüdlustes. seda tahtsingi öelda tulevase finantsprogrammi kohta, aga tahaksin rõhutada, et äh, vahepeal ei ole komisjon äh, lihtsalt äh, asju kõrvalt vaadanud, eelmisel aastal lõime me FKE-de foorumi, mille eesmärgiks oli teostada järelevalvet selle kohta, kuidas FKE-d töötavad, edendada parimaid praktikaid ning leida uusi lahendusi see alaline foorum toob kokku äh, FKE-d ning laenuasutused, teeb seda regulaarselt, regulaarselt ja vaatab turgu ning õigusraamistikku, äh, mis puudutavad ligipääsu rahastamisele. siin räägitakse ka sellest, kuidas saab Euroopa turgu edasi arendada ning äh, mul on hea meel näha, et selles küsimuses on saavutatud edu sama oluline on ka regulatiivne kontekst ja siin tahaksin ma avaldada e-, eraldi tänu oma kolleegile Michel Barnier, kelle teatis ühisturu kohta esitab olulisi algatusi, mis muudab meie seadusandluse tõhusamaks, eriti mis puudutab just ühisturgu ning riskikapitali sest et meie ühiseks eesmärgiks on edendada ühisturgu ning luua kõige paremad võimalikud tingimused kasvuks, konkurentsivõimeks ning ettevõtluseks Euroopas. mis puudutab äh, panku, siis äh, Basel kolm äh, volinik Barnier tegevusalas esitab ettepaneku sel aastal komisjoni ettepanek uurib eh, nii makro- kui mikromajanduslikke mõjusid, kindlustamaks, et need on kalibreeritud nii, et nad saab sisse viia nii valutult kui võimalik. peame silmas pidama ka nende mõju muudes maailma osades. parlament ning nõukogu otsustavad selle, kuidas oleks kõige parem neid vahendeid ühenduse tasandil jagada. Eh, selle majandusliku Äh, raskuse perioodil on oluline vaadata, et need instrumendid töötaksid hästi ja me ait-, niimoodi me aitame täiendada ka Euroopa Liidu vahendeid äh, erainvesteeringute osas. Äh, me jätkame tööd selle nimel, et meie ettepanekud keskenduksid alasti, alati <laughs> sellele, kuivõrd oluline on MKE-sid kasvatada. me oleme veendunud, et tehtud töö Äh, aitab meil järgmiste kuude jooksul täielikult kriisist välja tulla. Äh, Euroopa tööstus äh, tuleb jälle õigele rajale, FKE-d saavad edasi arendada, nemad on ainukesed, kes loovad uusi töökohti ning seetõttu puudutab see ka finants- ja majanduskriisi sotsiaalaspekte. Nemad aitavad uuesti edasi viia Euroopa majanduskriisi järgselt. aitäh! suur tänu, härra volinik Tajani! ja nüüd saavad sõna siis poliitiliste fraktsioonide eestkõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Benson. suur tänu, härra president, lubage kõigepealt tänada volinik Tajanit selle sõnavõtu eest. täna me oleme otsustanud selle küsimusega tegeleda, sellepärast et äh, ta on olulisem kui kunagi varem. me peame kindlasti täna eritähelepanu pöörama VKE-de rahastamisele Euroopas. ei ole mitte mingisugust kõhklustki selles osas, et VKE-del on tõsiseid piiranguid äh, juurdepääsul äh, vahenditele, kuigi see oleks nende kasvumootoriks majanduskriis on näidanud seda, et äh, väikeettevõtetel on väga raske lei-, saada pankadest äh, toetust ja VKE-d just nimelt pankade toetusele loodavadki. rohkem kui näiteks Ühendriikides väikeettevõtted täna äh, räägitakse Basel kolme uutest reeglitest, kapitali, omakapitali nõuetest, kapitali nõuetest ja need uued reeglid ilmselt äh, teevad veelgi äh, raskemaks VKE-del saada vahendeid ja tõstavad kindlasti nende jaoks riske. me teame, et kapitalinõuded suurenevad aga see tähendab seda, et pangad ei hakka enam oma kapitali välja andma ja tekib selline paradoksaalne olukord. meil on aga vaja tagada oma konkurentsivõime, mis tähendab seda, et ühenduse meetmeid tuleb toestada selleks, et suurendada investeeringuid, innovatsiooni ja VKE-de arengut ja ma tõesti paluksin, et me tõstaksime Äh, uudse, võimalust tulla turule uute rahastamisvahenditega. meil on vaja uut äh, programmide põlvkonda, kes rõhuksid oma tegevuses just nimelt äh, VKE-dele. me peame andma suure toetuse seitsmenda raamprogrammi alt just nimelt VKE-dele ja seda rõhutab ka meie fraktsioon, nii nagu ta on seda teinud alati. suur tänu ja nüüd anname sõna siis proua Hertsogile, kes võtab sõna sotsialistide ja demokraatide nimel. suur tänu, tere õhtust, härra president, härra volinik, kavatsen ka rääkida täna oma emakeeles, ütleb kõneleja selleks, et VKE-d kodumaal saaksid kuulata, mis ma räägin kui me oma tööga pihta hakkasime ja rääkisime selle paketi kolmest aspektist, siis ähm, tahtsime saavutada järgnevat. tuleb aidata VKE-sid, aita neil siseneda novaatorlike toodetega Euroopa turule. teine eesmärk oli VKE-dele, äh, VKE-del asuva bürokraatia koorma maksumust, äh, seda näiteks läbi teenuste direktiivi, mis on suurepärane näide sellest, kuidas saab hoida kokku neid kulusid ja kolmandaks tahtsime tagada neile lihtsama juurdepääsu äh, rahastamisvahenditele. Euroopa Liidus annavad VKE-d kolmandiku toodetust SKT-st. kui me läheneme sellele sellest aspektist, siis äh, me näeme ju selgelt, et nad annavad ka kolmandiku Euroopa Liidu eelarvest, aga vaadake nüüd Euroopa Liidu eelarvet, äh, kui palju sellest eelarvest läheb VKE-de toetamiseks, siis te näete kohe selgelt, et äh, see pilt ei ole väga hea nende jaoks. umbes sada tuhat ettevõtet on saanud meie raamprogrammist Äh, rahalist toetust ja see on tõesti suur arv, aga võrreldes üldarvuga on see suhteliselt väike. me oleme poolteist miljardit eurot äh, äh, koondanud fondidesse, aga kui me vaatame nendele miljonitele VKE-dele, siis me näeme, et nende jaoks on see kõik ainult pisku meres. härra volinik, olukorda tuleb oluliselt parandada. Euroopa Liit peab tulema välja konkreetse ettepanekuga, ettepanekuga, mis äh, aitaks ettevõtetel paindlikumalt ära kasutada vahendeid, mis on saadaval ja mis puudutab aastaaruandeid. liikmesriike tuleb julgustada siin ka midagi ära tegema, mitte ainult tühje sõnu loopima, öeldes, et nad toetavad VKS-id. härra volinik, viie poliitilise fraktsiooni nimel paluksime me teil vastata meile saadetud kirjale, ärgem unustagem VKE-sid VKE-d on äh, täna kõige raskemates oludes äh, pärast neid kokkuhoiumeetmeid, mille liikmesriigid on võtnud. ja samas on ju nemad need, kes kõige rohkem töökohti loovad ja Euroopa Parlament toetab neid kahel käel. suur tänu, proua Hertsog, järgmisena saab sõna härra Schmidt äh, ALDE fraktsiooni nimel, kellel on samuti kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik teil on täiesti täielik õigus olla ambitsioonikas, sellepärast et me oleme täna tõesti tohutu suure väljakutse eest. kakskümmend miljonit äh, VKE-d on Euroopas, kes äh, äh, moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest Euroopa Liidu ettevõtetest. me oleme öelnud, et väikeettevõtted on Euroopa majanduse südames, see on tõsi, aga see ei tähenda seda, et need väikeettevõtted ei võiks kasvada, kasvada suuremaks ja see tähendab seda, et rahastamisvõimalused peavad avanema ka neile, nii nagu kolleegid on rõhutanud, nii nagu olete rõhutanud ka teie ise, härra volinik, nad peavad saama samuti kasu kõikidest nendest võimalustest, mis finantsturgudel täna eksisteerivad. nagu härra Benson hetkeleks äh, ütles, on äh, jah, VKE-dele avanenud vahendeid rohkem täna meie kojas võetakse tihti finantsturgude reguleerimiseks vastu väga palju reegleid ja enamus nendest on vajalikud, kuid see on viinud selleni, et väikeettevõtetel on järjest äh, raskem laenu saada, see on lihtsalt liiga kallis. nii et me peaksime selle seadusandluse loomisel olema ettevaatlikud, peaksime mõelma, mõtlema natukene rohkem sellele, mida see kõik läheb lõppkasutajale maksma. härra Pentser viit-, Pentsen viitas samuti Baseli reeglitele, sellega me oleme nõus ja sellega tuleb, äh, teadlikud sellest ja sellega tuleb arvestada. paindlikkus äh, peaks iseloomustama Euroopa Liidu programme saagem lahti bürokraatiast, te kõike te räägite, kuid kätt südamel hoides, härra volinik, kas te tõesti arvate, et ähm, seda usuvad äh, ka väikeettevõtted ja väikeettevõtetes äh, töövõtjad. Äh, bürokraatiat on Euroopas ikkagi tohutult palju, siin on vaja tõelist mõttelaadi muutust meil on üle kahekümne miljoni töötu inimese Euroopas, te teate, et marginaliseerumine ainult suureneb, tõrjutus, vaesus süveneb. ja selleks, et kuidagi sellest probleemist üle saada, peame meie ja teie, meie all ma mõtlen ka teile, leidma uuenduslikud vahendid VKD aitamiseks, VKD-s luuakse kõige rohkem töökohti Euroopa Liidus. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Tšarnetški ECR fraktsioonist. panie przewodniczący! szanowni państwo! mówimy o sektorze. härra president daamid ja härrad räägime siin majandussektorist millel on võtmetähtsus sest eh, just eh, FKE-d on need, kes eh, annavad kõige suurema hulga Euroopa Liit, töökohti Euroopa Liidus kokku. ja seda palju rohkem kui kõige suuremad ettevõtted. Äh, FKE-d on tihtipeale pereettevõtted äh, ja nemad on äh, kõige rohkem kannatada saanud finantskriisi tagajärgede käes. ja ütleksin, et sotsiaalsed kulud, mis on, käivad kaasas selle sektori nõrgenemisega, on fundamentaalsed. kõige suuremad ettevõtted, kõige suuremad tööstuslobid on loomulikult äh, osavamad äh, oma õiguste eest võitlemisel, aga peaksime kaitsma FKE-sid ka sellepärast, et äh, sellega kaitseme me maksumaksjaid ning kodanikke Euroopa Liidu liikmesriikides. veel üks kommentaar. tahaksin rõhutada, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei peaks süüdistama Euroopa Liitu kõiges Nad peaksid eh, hoolitsema FKD e eest, eh, sellelt olen nõus sellega, mida ütles proua Hertsog. aitäh, härra Morganti, palun, EFT fraktsiooni nimel. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni complici-. suur tänu, härra president, kallid kolleegid viimastel aastatel finants ja majanduskriisi ajal on VKE-de olukord muutunud järjest halvemaks, eriti just laenu ja krediidi saamise osas. praegu kasutada olevad äh, meetmed äh, finantsperspektiivis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on puudulikud, eriti katte osas ja samamoodi on ka administratiivsed äh, kulud väga suured ja seega vähendavad meetmete mõjusid. me peaksime siin keskenduma eriti just VKE-dele ja meil oleks vaja ühist bürood, kust oleks võimalik saada informatsiooni finantsmeetmete kohta. meil on vaja rohkem koordineerimistööd, meil on vaja mõelda ka parematele tagatissüsteemide loomisele ja me peaksime pöörduma nende ettevõtete poole, mis on kas kiire arenguga, kõrgtehnoloogia või suure innovatiivsusega ettevõtted, neid tuleb toetada me peaksime nende turule tulekut lihtsustama, sellepärast et tegemist on äh, ettevõtetega, mis hiljem annavad tööd väga paljudele ettevõtted, äh, töövõtjatele. suur tänu, järgmisena härra Stojanov, palun. suur tänu, härra president ühinen ülejäänud kolleegidega, kes täna sõna võtsi, kes sõna võtsid VKE-de küsimuses. ma olen nõus sellega, mida ütlesid minu kolleegid siiani. VKE-d kannatasid kõige rohkem majanduskriisi tõttu. olen nõus ka härra Tšernetškiga, kes ütles, et tihti on tegemist pereettevõtetega, väga väikeste ettevõtetega, mis äh, hoolitsevad ühe pere sissetulekute eest. finantskriis äh, finantskriisi all kannatasid kõige rohkem väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja seetõttu nende omanikul pole tihti enam vahendeid ots otsaga kokkutulemiseks. me tõesti peaksime väga tähelepanelikult järgima nende olukorda, ükskõik millist poliitilist parteid me ka ei esitaks, me peaksime siiski mõtlema, kas muudatusettepanekud ei ole negatiivse mõjuga tagatistest üksi ei piisa, meil oleks vaja rohkem pangandussektori reguleerimist, millega saaks äh, tagada rohkem vahendeid VKE-dele. ma usun, et VKE-d ei saa iial olla võrdsel tasemel suurte ettevõtetega ja me peame nad muutuma konkurentsivõimelisemaks. suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Rüübih, poolteist minutit, palun jah suur,, suur-suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, kõigepealt tahaksin tänada teid sellepärast, et äh, see konkurentsi ja innovat-, aktiivsuse programm on väga tähtsaks programmiks VKE-de toetamisel. ka Jeremy ja Jasmini programm eriti, aga Erasmuse programm on väga tähtsad just noortele ettevõtjatele ja annavad noortele ettevõtjatele võimaluse turgudel e, kombata. tahaksin väga tänada ka kolleegi, kes investeerimisfondi vahendite suurendamise eest võitles. mul oleks palve volinik Dajanile, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide puhul peaksime me vaatama sellele, et kui VKE võtab endale kohustuse et, et kakskümmend protsenti oleks omakapitali. selline kohustus on meil juba pankadel, miks ei võiks olla selline kohustus ka VKE-del? seega oleks võimalik äh, tulusid juhtida vahendid, äh, mis on saadud ja mis on põhiliselt ettevõtte tuluks, siis peaks mõtlema, kas reinvesteeritud tulu siis tõesti on vaja ka äh, maksustada. peale selle ei tohiks me ära unustada amortisatsioonikulusid, need ei võiks olla äh, kuni alla viie tuhande euro. ehk et kui meil on viis tuhat eurot, siis peaks jääma need, see summa ettevõtte kätte selleks, et vähendada riske ja suurendada investeerimisvõimalusi. suur tänu ja järgmisena härra Kutas, palun. suur tänu, härra president me peame kõigepealt Euroopa põhimõtted üle vaatama. kaks kolmandikku töökohtadest Euroopa Liidus loovad VKE-d. praegusel kriisiajastul on VKE-de juurdepääs finantsvahenditele väga raske. pangad ei ole eriti suuremeelsed. meil tuleb parandada rahastamisvõimalusi, juurdepääsu rahastamisvõimalustele on probleeme ka informatsiooni andmisega juurdepääsu kohta. administratiivsed tõkked on väga suured. kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahe tuhande kahekümnenda aasta vahel tuleb meil suurendada pankade ja ettevõtete läbipaistvust parandada informeerimist juba olemasolevate platvormide kohta ja parandada ka laenutingimusi. Euroopa Investeerimispank peab Euroopa poliitikaid toetama ja peab seda tegema ka tehnilisel tasandil, seda ka kohalikul ja regionaalsel tasandil, selleks et VKE-del oleks tõesti võimalik rahastamisvahendeid saada. suur tänu ja järgmisele proua Kardiini, palun suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. on väga tähtis et Euroopas VKE-sid tugevamalt toetatakse, eriti mõeldes nende ettevõtete rollile ja kaalule just sotsiaalses struktuuris, seda on siin ka juba täna mainitud. mainiti ka sellest, et nad olevat majandustõusu protagonistid kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal VKE-de arv kasvas kahekümne seitsmes liikmesriigis ja nad lõid üheksa koma neli miljonit uut töökohta. see tähendab seda, et VKE-d olid sellel hetkel juba tõelised tööhõive mootorid. kriisi ajastul kolmandik uutest loodud töökohtadest läksid kaduma, seetõttu on meil nüüd vaja konkreetseid meetmeid selleks, et anda VKE-dele tagasi nende võimalused ja stiimulisid, sest sellest võidab kogu ühiskond kahe tuhande kümnenda aasta alguses kaheksateist protsenti VKE-dest ei olnud võtta võtnud laenu. aasta enne seda oli selleks protsendimääraks kaksteist protsenti, nii ütleb Euroopa Keskpank. ehk VKE-del on tõesti vaja laenu, neil on vaja vähem administratiivseid tõkkeid. Need on väga tähtsad punktid, mis tuleb paika panna ka väikeste ettevõtete akti, mida volinik Tajani järgmisel nädalal Roomal esitleb. mina olen pärit äh, Kirde-Itaaliast, väikesest piirkonnast, maapiirkonnast ja seal VKE-d on tõesti väga palju kasvanud ja ma arvan, et see on väga suurepärane eeskuju kogu Euroopale. suur tänu, järgmisena Sõõran Taaler. ma tänan. härra president, volinik Tajani, ma äh, tahaksin ühineda eelkõnelejatega ja öelda, et Euroopa Liidu tegevuspoliitika selleks, et majandust taas tagant tõugata, peab ennekõike koondama tähelepanu VKE-dele. VKE-d loovad üle saja miljoni töökoha. ja milline on kõige suurem probleem VKE-de jaoks tänapäeva Euroopas? ei tohi seda kahe silma vahele jätta, kui me arutame seda teemat. kõigepealt napib äh, finantsdistsipliini nimelt sada üheksasada kakskümmend päeva on eh, maksetega hilinemine ja VKE-d on täiesti abitus olukorras. Eh, meie Euroopa Liidus oleme vastu võtnud uued määrused eh, selles valdkonnas ja nüüd peavad liikmesriigid hea seisma selle eest, et distsipliin, maksedistsipliin tugevneks ja paljud VKE-d ei oleks sellise probleemi ees, kui nad saaksid õigeaegselt oma teenuste ja kaupade eest eh, ta-, tasu. pangadki ei tule oma ülesannetega toime praeguses olukorras. majanduskasv jätab soovida Euroopa Liidus samuti. Need meetmed, mis komisjon on vastu võtnud ja mida tõukab tagant volinik Tajani, peaksid ennekõike olema suunatud VKE-de toetamiseks ning tuleb kõik tehtud soovitused ellu viia. härra Kelly, palun, nüüd on teil sõna. ma tänan, härra president. tere õhtust siin ja mul on hea meel, et me arutame täna seda teemat, mis tõesti mõjutab reaalset majandust. me oleme arutanud täna juba mm, teenuste direktiivi ja patentide küsimus ja nüüd VKE-de toetamisest räägime. VKE-d on peatähtsad meie majandusele ja iga VKE, mis lööb, looks, kui ta looks ühe uue töökoha, oleks meil tööpuudusega eh, probleemid olemata. aga nad on praegu raskustes, neil on vaja laenusid, krediite ja kui ärimehed näiteks minu koduriigis ei saa laenu, siis on nad suurte probleemide ees. ma tean, et üks VKE üritas saada neli tuhat eurot laenu ja ta ei saanud seda. Äh, nii et äh, kõik see, mida on püüd-, üritatud teha VKE-de heaks, ei ole tegelikult jõudnud nendeni me räägime, et pangad on liiga suured selleks, et nad saaksid nurjuda, aga selle mantra me peaksime nüüd VKE-de mantraga asendama, et VKE-d on liiga tähtsad, et mitte toetada. kui nad saavad toetust, siis nad saaksid luua igaüks ühe uue töökoha ja see aitaks meid välja sellest majanduslangusest, milles me oleme, seda ei ole ju palju paluda. nii et ma arvan, et täna õhtul, kui me arutame siin uusi instrumente toetamaks VKE-sid, siis kindlasti me peame nii talitama. ma tänan, härra Kelly, nüüd on meil vaba mikrofon. ma näen, et proua Passescu on sõna soovinud, palun ma tänan, härra president, VKE-de ja ettevõtete toetamine aitab meid välja majanduskriisist ja rahanduskriisist, tagab juurdepääsu ühtsele turule ning parandab eh, ka väikeettevõtluse algatuse põhimõtete elluviimist, see peaks olema kõigile prioriteediks. ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et praegused meetmed ei ole kaotanud neid tõkkeid, mis on VKE-de arengu teel tuhanded VKE-d ootavad komisjonilt positiivseid meetmeid Eh, positiivne oleks see, kui alternatiivsed finantseerimisallikad neile kättesaadavaks tehtaks. on vaja üles anda algatust ja suurendada VKE-de juurdepääsu kapitaliturgudele ning luua paremad finantstingimused investoritele. me peame toetama suuremastaabilist finantseerimist, kui tegemist on innovaatiliste äriühingutega. Rumeenia valitsus kavandab programmi, millega stimuleerida mikroettevõtete kasvu ning samuti stimuleeruda noori ettevõtjaid. see on osa paketist eh, valitsuse meetmetest, mis peavad meie majanduskeskkonda parandama. ja nüüd saab sõna härra Baltšiitis. ma tänan. lugupeetud saadik, VKE-de rahastamine on endiselt suureks probleemiks, vaatamata kõikidele meetmetele, mis on juba võetud Eh, ja see on kriitilise tähtsusega tänapäeval. me oleme näinud eh, ühte raportit, kus analüüsiti eh, krediitide jagunemist liikmesriikides, mida annavad investeerimispangad ja näib, et seni pankade antavad krediitidest saavad kasu ainult pangad ise. viiskümmend miljonit eurot on antud kahe aasta jooksul. ja pankadelt tõesti raha läks välja, aga samas eh, need tingimused, mis nende laenudega on seotud, on olnud väga karmid VKE-de jaoks, kes seda raha said. ning ma usun, et see näitab, et selles valdkonnas on palju rohkem kontrollida, mida pangad teevad ning meil on vaja Euroopa Komisjonilt suuremat abi selleks. härra Kalev. suur tänu, et te andsite mulle sõna ja võimaluse kõneleda sel teemal, mis puudutab VKE-de rahastamise toetamist on selge, et äh, laenude kõikuvus ja kallidus on kõige suuremaks väljakutseks VKE-del, aga minu koduriigis Iirimaal paljudel elujõulistel ettevõtetel on raskusi taskukohase laenu saamisega pangast. räägin siin äh, ainuüksi oma riigi nimel, arvestades seda, et maksumaksja rahaga päästeti pangad. VKE-d on äh, majanduse mootoriks, erasektor loob töökohti. nõukogu komisjon ja parlament äh, peavad äh, looma ettevõtlust soosima atmosfääri, mis võimaldab investeeringuid teha, meil peab olema süsteem paindlik ja juurdepääl kapitalile ei peaks olema bürokraatlik kui äh, komisjoni äh, president kõneles olukorrast liidus, siis ta ka mainis äh, seda teemat. me peame tagama väikeste ettevõtete aitamise Euroopa Liidus, sellepärast et nemad loovad töökohti ja vähendavad tööpuudust. suur tänu ja nüüd proua Figuereido, palun. tänan, härra president. väikefirmade ja mikrofirmade olukord üle Euroopa Liidu on äh, dramaatiline. kriis ja neoliberaalne poliitika on neid tabanud äh, väga karmilt. Portugalis on olukord selline, et kümned tuhanded äh, väikeettevõtted, pereettevõtted erinevates sektorites, nii tööstuses kui ka teenuste osutamise sektoris äh, on lõpetanud tegevuse ja nii vohab tööpuudus ja vaesus. ühenduse poliitika takistab majandusarengut äh, mitmetes piirkondades. meil on vaja oma poliitika täiesti ümber kujundada, pakkudes toetust VKE-dele. me peame tagama laenude kättesaadavuse VKE-dele piisaval määral. härra Möltser, palun. härra president. Euroopa Liit kiidab VKE-sid äh, majanduse mootorina ja töökohtade loojana, seda ka majanduslanguses, samas juba aastakümneid äh, on need äh, firmad suure bürokraatliku koorma all ja siin äh, paberitel näeme me VKE-de teemalisi algatusi, aga samas baasel kahe ja baasel kolmega lõigatakse nendel firmadel juurdepääs kapitalile. meil on vaja innovatsiooni, raha, teadusuuringuid. kui äh, Euroopa Liidu hangete osas äh, VKE-sid ei eelistata ja kui neile teadusrahasid ei eraldata, siis nende finantstulevik äh, hea ei ole. härra Luan, tänan, härra president VKE-d Rumeenias on silmitsi samade probleemidega kui teistes liikmesriikides ja seda tingituna kriisist. kuidas siis äh, pakkuda VKE-dele paremat juurdepääsu rahastamisele? meil on vaja uusi vahendeid, eriti neid, mis on äh, suunatud äh, teadusuuringutele ja innovatsioonile. samuti tuleks äh, jagada kvaliteetsemat äh, teavet rahastamise ja erinevate teenuste kohta. eelmisel aastal ütles komisjoni esindaja, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal luuakse e-õppe platvorm, mis on pühendatud VKE-dele. see pakuks äh, VKE-dele paremat juurdepääsu teadusprojektidele nad äh, saaksid äh, täpselt endale suunatud äh, infot ja teavet. see platvorm võimaldaks ettevõtete mänedžeridel paremini aru saada finantsvahenditest. kolleeg Colino, palun. tänan, härra president, kolleegid ma tervitasin volinik Dajani sõnavõttu, sest ta juhtis tähelepanu väga olulisele probleemile, milleks on VKE-d. Nad on Euroopa sotsiaalmudeliks ja tootmismudeliks ja väga oluliseks faktoriks, kui me räägime tööhõivest. meil on tegemist siin struktuurse globaalse turukriisiga Euroopa Liidu majandus äh, koosneb üheksakümne protsendi osas VKE-dest ja selle algatuse projekt juhib tähelepanu väga vajalikele sammudele parem juurdepääs laenudele, vähem bürokraatiat, vähem äh, halduskoormust, äh, Euroopa Liidu vahendid peavad olema kergemini rakendatavad, meil peaks olema rohkem lihtsustamist ja rohkem äh, vahendeid innovatsioonile ja teadusuuringutele. samuti on meil vaja Euroopa Komisjoni poolt uusi suuniseid, need peavad olema mõistetavamad et äh, info oleks VKE-dele arusaadavam ja ligipääsetavam. kriisi ajal ei saa lubaseta, et VKE-d maksavad äh, kõik äh, kinni, samas suured pangad päästetakse ära ja nemad muudkui teevad aga tulusat äri. kõiki neid fakte tuleb arvestada, kõneleja katkestatakse presidendi poolt. kõneleja jätkab tuleb saavutada paika pandud eesmärgid. You had one minute only, son. Teil oli ainult üks minut aega ja seetõttu, härra Kolina, järgmisel korral katkestan ma teid kohe, kui see minut lõpeb. nüüd saab äh, sõna proua Tansila jällegi üheks minutiks. suur aitäh, president. ma rõhutan omalt poolt et need tõkked, mis VKE-de arengu teel seisavad, ei ole tegelikult veel kadunud. ja seetõttu on minu meelest vajalik parandada erinevaid strateegiaid ja plaane, mida Euroopa Komisjon on välja töötanud, sest kakskümmend kolm miljonit Euroopa VKE-d ootavad seda, nad ootavad positiivseid samme, näiteks paremat avalikku hankesüsteemi, Ehm, võitlust ehm, maksetega viivitamisega, paremat ettevõtluskliimat ja ka paremat maksustamispoliitikat. me peame leidma väljapääsu finantskriisist ja selle juures abistavad meid just nimelt VKE-d. VKE-d ehm, on suureks osaks ühisturust, nad kasutavad suurt osa finantsinstrumentidest ja seetõttu peaks väikeettevõtte akt ja selle parandamine olema Euroopa prioriteet. härra Sikerski on äh, samuti soovinud sõna, kas te soovite rääkida praegu? tänan. et meil oleks äh, edukas VKE-de poliitika, on meil vaja hästi toimivat siseturgu meil peab olema kaupade liikumine ilma takistusteta, nii et kõikidel oleks juurdepääs turule samas peavad olema ettevõtted äh, ette valmistatud äh, suuremaks konkurentsiks. sellel turul tuleb äh, VKE-sid kohelda võrdselt. liikmesriigid peaksid saama kaitsta oma tööstusi, me räägime alati sellest, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu sisene kaubavahetus, Euroopa stabiilsuse säilitamisel ja majanduskasvu saavutamisel. samas ei tohi ära unustada seda, et VKE-d annavad olulise panuse oma töötajate elukvaliteeti, nad mõjutavad töötajate perekondi, nad reageerivad võib-olla kriisile natukene hiljem aga see ei tähenda seda, et neid ei tuleks majanduslikult toetada. nii et meil on vaja tugevamat äh, toetust Euroopa Liidu poolt. volinik Dajani, palun, teil on võimalus nüüd vastata kõikidele küsimustele, palun. suur aitäh teile, president. ma usun, et meie tänaõhtune debatt on meie kõigi jaoks veelgi kord, veel kord rõhutanud äh, seda, et Euroopa Parlament ja Komisjon tegelikult on ühel meelel, et äh, mõlemad institutsioonid soovivad äh, majanduse taastamisel seada tulipunkti reaalmajanduse, rõhutades eraldi just VKE-de osa. sest nagu te ütlesite, esindavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted nii-öelda Euroopa majanduse vereringet. Euroopa Komisjon omalt poolt pühendub erinevatele uutele tegevussuunistele, mis VKE-sid aitavad. tänu parlamendi ja nõukogu tule-, toetusele oleme me saavutanud selle, et meil on nüüd maksetega hilinemise direktiiv, see on VKE-de jaoks väga tähtis ja me paneme liikmesriikidele südamele, et nad selle direktiivi võimalikult kiiresti võtaksid üle siseriiklikku õigusse. Neil on selle tegemiseks aega kaks aastat, kuid ma loodan südamest, et liikmesriigid tegutsevad kiiremini ja võtavad direktiivi siseriikliku õiguse üle kiiremini, sest see mõjutab otseselt VKE-de võimalust saada vajalikke laene. ja laenud omakorda on olulised innovatsioonide läbiviimisel süsteem peaks varsti saama umbes viissada kaheksakümmend miljardit eurot, seda just nimelt selle uue direktiivi abil, kuid lisaks sellele ilmub kahekümne kolmandal veebruaril uuendatud väikeettevõtte akt, mille Euroopa Komisjon avaldab ning äh, lisaks äh, sellele võetakse vastu erinevad uued tegevussuunised, äh, ka ühtne kauplemiskoht, mis on osaks finantsteenuste paketist ja lisaks sellele paneme me liikmesriikide kohalikele asutustele südamele, et nad määraksid ametisse VKE-de küsimustega tegelevad ametnikud. veebruaris nimetame me, me ametisse ka uue peadirektori, kes hakkab tegelema väikeettevõtte ähm, ähm akti äh, rakendamise kontrollimisega ja vaatab, kuidas liikmesriikides täidetakse Euroopa Komisjoni poliitikat. väikeettevõtte akti uuendus, nagu ütlesin, võetakse vastu kahekümne kolmandal veebruaril, õigemini see avaldatakse kahekümne kolmandal veebruaril ning ma kutsun liikmesriike ja regionaalseid asutusi üles samaks kuupäevaks oma tööd ajakohastama. rääkides nüüd rahastamisest ja sellest, milline on ligipääs laenudele, siis äh, tegelikult oleme seda juba ju pikalt arutanud. me arutasime seda siis, kui äh, võeti vastu maksetega viivitamise direktiiv ning äh, VKE-de taotlustele saame me vastata, nende palveid saame me täita ju tegelikult ainult siis, kui me äh, loome sobivad sidemed krediidiasutuste, äh, krediidiasutuste ja ka Euroopa Keskpangaga. tähtis on see, et äh, me need sidemed looksime võimalikult kiiresti, et need oleksid tõhusamad ja me peame ületama ka tõkked, mis minevikus, eriti aga finantskriisi ja majanduskriisi ajal, on viinud selleni, et maksetega viivitatakse räägitakse koguni, et VKE-del jäi saamata umbes kolmekümne miljardi euro väärtuses laene. sellepärast, et siseriiklikel krediidiasutustel oli probleeme ja nad ei saanud seda raha piisavalt kiiresti VKE-de kontodele kanda ning nende probleemidega tulebki esmajoones tegeleda tuleb kaotada erinevad äh, tõkked Euroopa Investeerimispanga ning äh, liikmesriikide pankade ja teiste finantsinstitutsioonide vahel. järgmisel kohtumisel, mille komisjon korraldab, äh, esitatakse mitmeid uusi ettevõtteid selleks, et ettevõtetel, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks lihtsam taotleda laenu. lihtsustamise huvides oleme juba praegu astunud teatud samme ja toon ka mõned näited. esimene hea näide on REACH-i direktiiv, mis on nüüd tõlgitud kõikidesse ametlikesse keeltesse. tegemist on teatavasti väga tehnilise määrusega, kuid VKE-dele saadab see väga tähtsa signaali. enam ei pea nad palkama eksperti, kes valdaks keemikute või tehniliste ekspertide keelt, nad võivad lugeda ise seda dokumenti tasud ja lõivud VKE-de jaoks on madalamad ning äh, VKE-de ligipääs dokumentatsioonile on paranenud kuuekümne protsendi võrra. see tähendab seda, et me oleme oluliselt vähendanud VKE-de halduskoormust. väikeettevõtete akt, äh, selle uus versioon toetab jätkuvalt VKE-de arengut ning ning tööstuspoliitika vallas oleme me esitlenud uut komponenti, milleks on konkurentsivõime hindamine. ja me hindame ka seda, mismoodi on olemasolev õigusloome konkurentsivõimet mõjutanud. ja kindlasti on see VKE-dele väga kasulik. ma tänan härra Rüübikit ja väljendan oma rahulolu sellega, et Euroopa Parlament jätkuvalt toetab seda, et leitaks täiendavad rahastamisvahendid. ja lõpetuseks tahaksin ma veel kord öelda, et ka mina olen täielikult pühendunud nende ülesannete täitmisele, mida siin on loetletud ja mida tegelikult järjest äh, üle korrati. alati, kui me räägime VKE-dest, äh, öeldakse, et VKE-d on tähtsad, seda arvan ka mina ja ma loodan, et äh, bürokraatia bürokraatia koormus veelgi väheneb ning need, kellel on laenu vaja, seda saavad ja et me võtame vastu sobivad toetusmeetmed VKE-dele. kaubandus- ja tööstusvolinik peab selle küsimusega edasi tegelema, kuid meie jaoks on väga tähtis, ka minu jaoks on väga tähtis, et Euroopa Parlament meid toetab ma ütlesin juba oma esimeses sõnavõtus, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on selles küsimuses täielikult ühel lainepikkusel. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra volinik! see lõpetab VKE-de finantseerimise alase debati ja me hääletame kolmapäeval. kolmapäeval kell kaksteist läheb see päevakorrapunkt hääletusele.